palun. asugem kohtadele, tere päevast, head kolleegid. Cosa devono fare i giornalisti? Devono andarsene? Sì. Direi di iniziare, prendiamo po- palun alustagem, istugem kohtadele. tahaksin tervitada siin ka meie külalisi, meeldivat päeva teile kõikidele. sellega on istungjärk alanud. tegemist on olulise päevaga, nagu te kõik teate. päevakorra kohaselt kõigepealt Euroopa Komisjoni ametisse astuv president tutvustab volinike kolleegiumi ja selle programmi. nii et kõigepealt annangi sõna kohe proua Ursula von der Leyenile, kes siis tutvustab äh, meile järgnevat arutelu, palun. kahekümne seitsmes november ja täpselt kolmkümmend aastat tagasi lõi kell kaksteist kirikukellad helisesid, sireenid undasid ja töötajad panid maha oma tööriistad. vabrikud, kaevandused ja poed olid tühjad ja tänavad täitusid tantsijatega ja lootusega. ajalooline kahetunniline üldstreik sametrevolutsiooni keskpunktis ühendas lap-, inimesi Prahast Bratislavani ja nad osalesid ilusas rahumeelses vabaduse, julguse ja ühtsuse meeleavalduses. minu jaoks need kaks tundi on selle tuumaks, mida Euroopa Liit on alati tähendanud asi ei ole mitte ainult erakondades ja poliitikas, määrustes ja ettekirjutustes, turgudes ja valuutades, vaid lõppkokkuvõttes ja ennekõike on see millestki muust. see on inimeste ja nende püüdluste küsimus. inimesed seisavad koos vabaduse, väärtuste, lihtsalt parema tuleviku nimel. ja suur Václav Havel on öelnud, tema oli üks kaheksakümne üheksanda aasta kangelasi ja minu jaoks on see tema tsitaat väga silmapaistev, kui ma mõtlen tuleviku peale. ta ütles, et töötage millegi nimel, sest see on hea, mitte sellepärast, et sellel on võimalus olla edukas ma valisin selle moto sellepärast, et järgmisel viiel aastal meie liit hakkab tegelema ümberkujundustega, mis puudutab kogu ühiskonda ja majandust ja me teeme seda sellepärast, et see on õige, mitte sellepärast, et see saab olema kerge. mõnikord me unustame, et meie kõige suuremad saavutused on alati toimunud siis, kui me oleme olnud julged. me olime julged, kui me taotlesime rahu, kui inimesed kannatasid. me olime julged siis, kui me lõime ühtse siseturu ja ühtse valuuta. me olime julged siis, kui me tervitasime oma Euroopa Liidu perekonda, seda osa meie eh, maailmajaost, kes oli olnud külma käes liiga kaua, aga viimastel aastatel me oleme tegelenud kriisidega pärast erakorralisi olukordi ja võidelnud selle nimel, et ühtsus säiliks, solidaarsus säiliks. kui me olnuks tugevamad tollal ja ma arvan, et me nüüd oleme ja seda oluliselt tänu juhi rollile ja veendumustele, mida näitas üles minu eelkäija Jean-Claude Juncker, suur eurooplane, kes pühendas oma südame, oma hinge ja oma elu liidule ja tema pärand kõneleb tema enda eest. Jean-Claude, tänan daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, neli kuud tagasi avaldasite te mulle usaldust ja sellest peale olen kohtunud kõikide fraktsioonide esindajatega, kõikide valitsuste e, esindajatega ning koos meil on õnnestunud kokku panna väljapaistev meeskond Teie parlamendisaadikutena kuulasite meid kõiki ja mina omalt poolt lubasin teile ka teid kuulda võtta. seda ma ka tegin ja seda teen ma ka edasi koos Marose Sefkovitši ning kõikide teiste kolleegiumi liikmetega. tihtilugu oleme me olnud nõus, vahel ka mitte, seda küll, aga niimoodi demokraatia toimibki täna siin Euroopa demokraatia südames palun ma teilt toetust, et anda Euroopale uus hoog. lugupeetud saadikud, see meeskond, kelle poolt te täna hääletate, pärineb erinevatest kultuuritaustadest riikidest, nende taust on erinev, nende poliitiline värving on erinev. meil on õpetajad ja põllumehed, linnapead ja ministrid, arstid ja diplomaadid, insenerid ja ettevõtjad meil on need, kes on sündinud enne seda, kui Berliini müür rajati ja neid, kes sündisid pärast seda, kui Berliini müür langes. Need, kes elasid diktaatorite all ja need, kes aitasid noori demokraatiaid ühineda liiduga. selles meeskonnas on pea sama palju naisi kui mehi, ainult üks naine on puudu, et saavutada sooline tasakaal see näitab, et me oleme tõesti edasi liikunud, aga ka seda, et meil tuleb veel palju ära teha. esimese naispresidendina komisjonis iga liige minu kolleegiumis esimest korda omab ka soolises tasakaalus kabinet. ja meie mandaadi lõpuks saab meil olema sooline võrdõiguslikkus kõikidel juhtimise tasandil ja seda kõige esimest korda. ja see muudab komisjoni nägu. iga minu meeskonna liige toob kaasa omaenda isiklikud lood ja väljavaated Euroopast ja neil on oma poliitikad ja prioriteedid hallata, aga ennekõike me oleme üks meeskond, kes töötab Euroopa ühiste huvide nimel. me oleme üks meeskond, kes töötab koos selle kojaga ja liikmesriikidega, et tegeleda meie põlvkondade ees seisvate väljakutsetega. me oleme valmis, aga kõige tähtsam, Euroopa on valmis ja minu sõnum on lihtne. alustagem tööd lugupeetud saadikud, liiga palju kõlab konfrontatsiooni ja ühepoolsuse keelt selles häiritud maailmas, samas miljonid inimesed on tulnud tänavale, et avaldada meelt korruptsiooni vastu ja nõuda demokraatlikke muutusi. maailm vajab meie liidrirolli enam kui kunagi varem ja meil tuleb suhelda vastutustundlikult kogu maailmaga. me peame olema rahu ja positiivsete muutuste jõud ja peame ka veenma oma partnereid ÜRO-s, et nad saavad meie peale loota. me oleme multilateralismi eestseisjad, me peame näitama oma sõpradele Lääne-Balkanil, et me jagame sedasama maailmajagu ajalugu, sedasama kultuuri ja me jagame ka sama saatust, meie uks jääb avatuks me jagame ka sama saatust, mis meie Atlandi-ülesed partnerid. jah, meil on probleeme, selles ei ole kahtlust. aga meie sidemed on vastu pidanud ajaproovile. ja praegu tuhanded üliõpilased, teadurid, ettevõtjad, kunstnikud jätkuvalt sõlmivad miljardeid sõprussidemeid, ärikontakte ja teadusprojekte. ja sellega me loome eh, koe ja sidemed, mis on tugevam kui meie lahkarvamused. ja läänest, itta, lõunast, põhja, välja peab Euroopa, peab olema tõeline partner. me saame kujundada paremat ülemaailmset korda, see on Euroopa kutsumus ja see on see, mida Euroopa kodanikud tahavad. ja mul on hea meel, et meil on niivõrd kogenud diplomaat Joosep Borrell meie meeskonnas, kes toida, töötab külg külje kõrval Jutta Urbilaideniga ja Oliver Farheili ja Janes Lenartšitšiga. Nad teevad üliväärtuslikku tööd koos. me investeerime oma liidusuhetesse, koalitsioonidesse ja edendame oma väärtusi ja me seisame Euroopa huvide eest avatud ja õiglase kaubanduse kaudu ja me tugevdame oma partnerlussuhteid koostöö kaudu, sest tugevad partnerid muudavad ka Euroopa tugevamaks. minu komisjon ei karda rääkida kindlalt ja meie viis on see Euroopa viis on seda teha ja see on geopoliitiline komisjon, mida mina silmas pean ja mida Euroopa pakiliselt vajab. lugupeetud saadikud, kui on üks piirkond maailmas, mis vajab meie juhi rolli, siis on see kliima. tegemist on Euroopa jaoks eksistentsionaalse probleemiga ja seda kogu maailma jaoks samuti kuidas ei ole see siis mit-, eksistentsiaalne kui, kui kaheksakümmend viis protsenti, kes on, elavad äh, kõige suuremas vaesuses ja need on kakskümmend riiki, mis kõige rohkem kannatavad kliimamuutuste käest. me näeme, et Veneetsia on vee all, Portugali metsad on tules, Leedu põllumajanduskultuurid on poole väiksemad põua tõttu. Pole kahtlust, et see kõik toimub see on toimunud ka varem, aga mitte nii sagedasti või nii ulatuslikult ja me ei saa enam aega kaotada, me peame võitlema kliimamuutuste vastu. mida kiiremini Euroopa liigub, seda suurem tulu tõuseb meie kodanikule, meie konkurentsivõimele, meie heaolule. Euroopa roheline kokkulepe on ülivajalik meie planeedi tervisele, meie rahvale, meie majandusele ja Franz Timmermans on just õige inimene seda teoks tegema And I'm, and I'm ja mul on hea meel, et teda toetavad Kadri Simson, Adina Valean ja paljud teised Euroopa roheline kokkulepe on meie uus majanduskasvu strateegia, see aitab meil vähendada heidet, samas luua juurde töökohti. selle keskmes on tööstusstrateegia, mis võimaldab meie ettevõtetel, suurtel ja väikestel, olla innovaatilised ja arendada välja uusi tehnoloogiaid, samas ka minna uutele turgudele meist saab ülemaailmne normide kehtestaja, see annab meile konkurentsieelise ja see on parim viis tagada ka võrdsed tingimused. aga kõik see peab olema Euroopa rahvateenistuses. Nad tahavad ja ootavad, et Euroopa tegutseb kliima ja keskkonnaküsimustes, aga samuti on neil vaja taskukohast puhast ja turvalist energiat. Nad, neil on vaja oskusi, et homsed töökohad täita ja äh, neil eh, vaja ka olla ühendatud kodus, tegemaks neid uusi töid ja kõik need vajadused tuleb täita ja seda jätkusuutlikult. ja meil on eesmärk kliimaneutraalsus sajandi keskpaigaks. aga see peab olema õiglane ja kaasav või üldse mitte ei peaks ta aset leidma. Need on vaja massiivseid investeeringuid innovatsiooni, teadusuuringutesse, infrastruktuuri, elamuehitusse ja inimeste koolitusse. on vaja avaliku sektori ja erasektori investeeringuid, seda Euroopa ja liikmesriikide tasandil ja veel kord, Euroopa juba on siin juhi rollis, Euroopa Liit integreerib kliima rahastamise kogu eelarvesse ja samuti kapitaliturgudesse, kogu investeerimisahelasse. piirkonnad peavad tegema kõige suurema sammu ja me toetame äriühinguid ja inimesi selleks, et meil oleks sihipärane üleminekumehhanism ja samuti me kaasame erinevad fondid, instrumentid, erainvesteeringud, mida meil vaja on, aga selleks on vaja ka, et Euroopa Investeerimispank oleks meie usaldusväärne partner ja mul on eriti hea meel selle üle, et edasiliikumine on toimunud ka siin Euroopa Investeerimispank on suurendanud oma rolli Euroopa Liidu kliimapangana. see suurendab investeeringuid Euroopa tehnoloogiatesse ja nendesse lahendustesse, mida maailm otsib, aga veel rohkem tuleb ära teha. me anname ainult üheksa protsenti ülemaailmsest heitest, aga me peame kogu maailma seetõttu kaasama ja see juba juhtubki Hiinast kuni Kanadani läbi California, teisedki töötavad meiega mm, koos omaenda heitekaubanduse süsteemide kaudu ja Phil Hogan tagab, et tulevased kaubanduslepped sisaldavad ka peatüki kestliku arengu kohta. kliimamuutused puudutavad meid kõiki ja me peame tegutsema ja meil on ka võimu, et olla juhi rollis. lugupeetud daamid ja härrad. digitaliseerimine võimaldab neid asju, mida veel põlvkond tagasi me ettegi ei kujutanud. üle maailma üksteisega ühenduses olla, pääseda juurde informatsioonile, edusammud meditsiinis, keskkonnakaitsel, liikuvuses, kaasavuses ei ole tulevikku ilma digitaliseerimiseta ja Margareeta Vestager on just see inimene, kes meid viib edasi sellel teel. me automatiseerime need tegevused, mis on inimestel rasked teha, näiteks suure koorma kandmine või korduvad tegevused ükskõik, kas siis vabrikas, vabrikus või kuskil laua taga. aga see on ka hea, sest nii me saame aega juurde. me saame aega juurde selleks, mis meid kui inimesi just eristab ja mida arvutid ei suuda, nimelt empaatia ja loomingulisus. näiteks hooldajad robotid saavad aidata ümbertõstmisel ja digitaliseerimine muudab haldamise kergemaks ja hoolduspersonalil tekib nii jälle aeg teha seda, mida tõesti tuleb teha, mis on tähtis, nimelt suhelda patsientidega ja olla nende jaoks olemas. digitaliseering võimaldab meil tõsisemalt, tõhusamalt ressurssidega ümber käia, sest jah, digitaliseerimine muudab meie ühiskonda, meie majandust, meie haldust põhjalikult, see toimub juba täna. ja nüüd, et ära kasutada need suured võimalused, mis meil on, aga ka, et tegeleda ohtudega, mis meil on, peame tõesti äh, targalt tegutsema seal, kus turg seda ei tee me peame kaitsma Euroopa heaolu ja väärtusi, me peame minema omaenda Euroopa vaba teed ka digitaalajastul. me tahame tegutseda konkreetselt. kõigepealt meil on vaja eh, Euroopas omada võtmetehnoloogiaid, siia kuuluvad kvantarvutid, tehisintellekt, plokiahel, kriitilised kiiptehnoloogiad. tähtis on, et me täidaksime lüngad, mis meil siin on ja selleks me peame koos tegutsema ja eh, talitama nii, nendes valdkondades, kus me oleme kõige tugevamad, ühendagem oma ressursid ja oma teadmised ja realiseerigem meie oskused, me oleme seda juba superarvutitega teinud ja Euroopa praegu on omandamas maailmaturult ühte kõike kolmest kõige võimsamast arvutist maailmas aga mis puudutab järgmise põlvkonna superarvutit, siis need me peame juba ise välja arendama. Euroopas on kogu teaduslik ja tööstuslik suutlikkus, et olla konkurentsivõimeline nendes valdkondades, ärgem laskem ennast halvustada ei väljaspoolt ega ise, ärgem tehkem seda, innovatsioonil on vaja tarku päid, selles pole kahtlust, aga innovatsioon vajab ka mitmekesisust. innovatsioon vajab ka mõtteruumi, et see oleks vaba ja see kõik on meil siin Euroopas olemas, inimesed tahavad siin elada, uurimistegevust arendada, nad tahavad siin oma tulevikku kujundada ja meil on vaja tulevikukindlaid infrastruktuure, ühiseid standardeid, samuti gigabitt, võrgustikke ja turvalisi pilvandmeteenuseid. ja digitaliseerimise toormaterjal on andmed. iga klikiga, mida me siin Euroopas teeme, toidame me algoritme ja enamasti on need Atlandi-ülesed ja need omakorda mõjutavad meie käitumist. ja see ei ole sugugi hea ja sellepärast nagu andmekaitse määrusega me tegime, nimelt me lõime raamistiku kogu maailmale, nii peame me ka tehisintellekti puhul talitama, sest meie siin Euroopal mõtleme inimestele ja oleme siin inimeste nimel, mitte riikide nimel tähtis on, et me ei pärsiks andmete voogusid, aga tähtis on, et me seaksime reeglid selle kohta, kuidas vastutustundlikult andmetega ümber käia, sest digitaalse identiteedi kaitse on meie jaoks absoluutne prioriteetne valdkond ja samas tahame me ka innovatsiooni kaheksakümmend viis protsenti kõigist mitte isikuandmetest, kaheksakümmend viis protsenti kõigist mitte isikuandmetest ei leida kordagi kasutamist, neid kogutakse automaatselt, aga mitte kordagi ei kasutata neid ja see on tohutu raiskamine. sest nendes andmetes peituvad teadmised, mis meil on Euroopas olemas ja mis me peaksime ära kasutama ja sellepärast on meil vaja koostada raamistikud, et valitsused ja ettevõtted jagaksid andmeid ja et need oleks ühes turvalises kogumis ka kasutatavad. ja kõige pädevam isik selles vallas on Thierry Breton, tema töötab välja meie andmekaitsestrateegia. ja kübervaldkond küberjulgeolek on digitaliseerumise varjupool ja sellegipärast meie jaoks prioriteetne teema. meil on vaja, et Euroopa ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised ja selleks on vaja, et nad täidaksid kõige kõrgemal tasemel turvanõudeid. ja me peame oma teadmisi menetluste kohta jagama. me peame looma ühised platvormid ja meil on vaja laiendatud küberjulgeolekuagentuuri ja nii kasvab ka usaldus ja ka meie vastupanuvõime kõikidele ohtudele ja see kõik õnnestub meil sellisel juhul, kui me ühiselt tegutseme, kui me oma Euroopa väärtustele tugineme. ja ma olen kindel, et ka digitaalsel ajastul saab Euroopa etendada juhi rolli. Euroopa suudab seda. austatud liikmed, Euroopal on paljutki, mille üle uhke olla. meie oleme kaubanduslikuks superjõuks maailmas. meie oleme üleilmselt toodetud teenuste ja toodete osas suurim eksportija ning oleme ka välis välismaiste otseinvesteeringute kõige suurem sihtpunkt äh, maailmas. meie tööstus on väga kõrge kvaliteediga sektoritega äh, tuntud ning äh, näiteks kolmandiku kosmosesatelliitidest toodab ning nelikümmend protsenti on meie taastuvenergia tehnoloogia patentidest meie ettevõtetel. me peame seda muutvat jõudu ära kasutama kliima ja digitaalseks siirdeks, kaheseks siirdeks, selleks, et oma tööstusbaasi laiendada ning oma innovatsioonipotentsiaali samuti. seda on ainult võimalik teha läbi investeeringute. ja austatud parlamendiliikmed, me peame äh, suuremalt tegutsema. aastaid oleme me innovatsiooni investeerinud vähem kui meie konkurendid. see on meie konkurentsivõimelise äh, likviidsuse ja siirde juhtimise seisukohalt meid väga suuresti haavanud ja sellepärast ei peaks me nägema järgnevat mitmeaastast finantsraamistikku äh, kui äh, lihtsalt raamatupidamisülesannet. maailm nägi seitse aastat tagasi hoopis teistsugune välja kui seitse, seitsme aasta pärast ja sellepärast on vaja meie eelarvet oluliselt äh, moderniseerida. ma tean, et selles ma saan ainult äh, toetuda Johannes Haani kogemustele ja oskustele, aga selle parlamendi omale samuti. aga äh, avaliku eelarvega saab ainult teha piiratud asju. seetõttu peame tagama, et investeeringud äh, saavad jõuda sinna, kus on vaja ja lõpetame äh,, viime lõpule kapitaliturgude liidu. see aitab ligipääsu tagada äh, finantseerimisele, laenudele, VKE-dele ja iduettevõtetele. see võimaldab neil kasvada, äh, olla novaatorlik ning võtta neid riske, mis vaja. sama kehtib ka Pangandusliidu kohta. me peame selle lõpule viima, selleks et meie finantssüsteem oleks tugevam ja vastupidavam. mina olen selle ülesande usald-, usaldanud Valdis Dombrovskisele, kes on õige mees õige töö jaoks. Sure... tema tagab selle, et meie majandus toimib meie inimeste jaoks, kvaliteetset tööd või võrdsed võimalused, õiglased töötingimused ja kaasatus. ta teab, et meil on vaja tugevat avalikku rahastust kestliku kasvu jaoks ning tema viib edasi meie konkurentsivõimet ja meie kestlikkust samal ajal. Need kaks käivad käsikäes. me ei tohiks mitte kunagi unustada, et konkurentsivõimeline kestlikkus on alati olnud sotsiaalse turumajandusliku tuumaks. me lihtsalt nimetame seda teistmoodi. mõelgem pereettevõtetele terves meie Euroopa Liidus. Neid ei ehitatud üles selleks, et aktsionärid saaksid oma, oma dividendid või järgmised boonused. Nende eesmärk oli kesta põlvkondi ja äh, pakkuda võrdseid äh, tingimusi oma töötajatele. Need ehitati üles äh, kirega kvaliteedi, traditsiooni ja innovatsiooni jaoks. Äh, need asjad, mida me täna teeme, on võib-olla teistsugused, aga me peame uuesti taasavastama meie konkurentsivõimelist kestlikkust. selles vaimus äh, liikmesriigid panustasid ja pühendusid ÜRO kestliku arengu eesmärkidele. ja selles vaimus ka Paolo Gentiloni vaat-, jälgib, kuidas nende eesmärkide rakendamine toimub. tema usub nendesse ja mina usun temasse. E- Euroopa majandus on taastunud ühest kõige hullemast majandus- ja finantskriisist äh, alates Teise maailmasõja lõpust. tööturg on endiselt tugev ja töötuse määr langeb, aga me näeme ka, et horisondilt äh, kerkivad vihmapilved. Euroopa peab olema seetõttu valmis selleks, mis saab edasi. me peame toetuma nendele asjadele, mis meid tugevaks teevad, meie ühtsele turule ja meie ühtsele vääringule. on viimane aeg lõpetada, äh, viia lõpule ka majandus- ja rahaliit selleks, et äh, tuua kaasa kasvu ja töökohti ning makromajanduslikku vastupidavust suurendada me peame kasutama seda paindlikkust, mille võimaldab meile stabiilsus- ja kasvupakt, et meil oleks aega ja ruumi majandustel lasta kasvada. samal ajal aga peame me toetama liikmesriike sihitud investeeringutega ja struktuursete reformidega. ja paremat inimest selle töö juhtimiseks kui Elisa Ferreira minule pähe ei tule austatud liikmed. eelmisel kuul kaotasid kolmkümmend üheksa inimest oma elud veoautokastis. pärast seda, kui neid veeti selles kastis vähemalt neljas Euroopa Liidu liikmesriigis. on tragöödia, et Vietnami ema saab sõnumi oma tütrelt Euroopast, et tal ei ole enam võimalik hingata. Nende kolmekümne üheksa inimese jaoks, nende emadele, isadele ja sõpradele me ütleme kindlalt, et seda ei tohi enam mitte kunagi juhtuda Expect inimesed ootavad, et Euroopa leiab ühtseid lahendusi rände väljakutsele, mida jagame koos. see on küsimus, mis on meid lõhestanud, aga me peame minema edasi sel teel. meil on vaja selliseid lahendusi, mis kõigi jaoks töötavad. see on ülesanne, mille olen usaldanud Margaritis Kiinasele ja Ilva Johansonile. Nende erinevate perspektiivide ja oskustega teevad nad öö, kahest inimesest suurepärase meeskonna. austatud liikmed, üks asi on kindel. Euroopa pakub alati varjupaika neile, kes vajavad rahvusvahelist kaitset ja meie huvides on see, et need inimesed, kes siia jäävad, integreeruvad ka meie ühiskondadesse. aga me peame samas ka tagama, et nendel, kellel ei ole siin õigust jääda, pöörduvad kodudesse tagasi. To... me peame äh, smugeldajate karmi ärimudelile kriipsu peale tõmbama. me peame oma asüülisüsteemi reformima ja me ei tohiks unustada oma väärtusi, mis on solidaarsus ja vastutus. me peame tugevdama oma välispiire selleks, et meil oleks võimalik tulla tagasi täielikult toimiva Schengeni süsteemi juurde. meil on vaja äh, päritoluriikides partnerlustesse investeerida selleks, et parandada tingimusi ja luua võimalusi. see kõik ei ole lihtne. aga tuletagem meelde Václav Haveli sõnu see on õige asi, mida teha. rändeküsimused ei kao ära. Äh, migratsioon jääb meiega ja seetõttu ma arvan, et Euroopa, mis on niivõrd uhke oma väärtuste üle ja oma õigusriigi põhimõtete üle, peab tulema välja mingi vastusega, mis on nii humaanne kui ka tõhus me peame olema selleks küll võimelised. ja sama meeskond, äh, Margarita Skinas ja Ilva Johanson, on vastutavad ka meie siseturvalisuse tugevdamise eest. Nemad tagavad, et äh, õigusrakendusstruktuuride koostöö äh, tuleb toime uute väljakutsetega ning nad tagavad, et Europol on eesmärgipärane ja kõige parem äh, kuritegude vastu võitlemise viis. austatud liikmed, kui mina olin väike tüdruk, elasin Brüsselis, minu väike õde suri vähki üheteistkümneaastaselt. ja ma mäletan seda meeletut abituse tunnet äh, minu vanemate puhul, aga ka öö, äh, meditsiinitöötajate puhul kes eh, tema eest väga hoolikalt eh, hoolitsesid. igalühel meist on sarnane lugu või vähemalt teab kedagi, kellel on. vähki haigestumine kasvab, aga me oleme ka paremad diagnoosimises ja par-, ja ravi leidmises. Euroopa võtab juhtrolli vähivastases võitluses. järgmise aasta eh, alus, alguses Stella Kirikides käivitab ambitsioonika vähiplaani, tema on õige inimene sellest seismaks, et Euroopa vähi eest vastu võitlemise plaan aitab äh, neid, kes kannatavad selle haiguse käes. Is... fakt on, et Euroopa peab muretsema nende asjade pärast, mis inimestele muret valmistavad inimesed muretsevad meie ühiskonna ja laste tuleviku eest. kultuur ja haridus seovad meie ajalugu ja meie tulevikku. ja see teebki meid unikaalseks. meie hing, meie kultuur, meie mitmekesisus ja meie pärand. ja mina tean, et Maria Gabrieliga on see kõik äh, heades kätes. sellepärast on mul väga suur õnn teatada, et tema portfelli nimi eh, nimetatakse ümber. tegemist on innovatsiooni, teadus, kultuuri, hariduse ja noorte volinikuga. inimesi huvitab õiglus ja võrdsus eh, selle sõna otseses mõttes ja sellepärast, miks ma vali, valisingi Nicolas Schmidti, kes hakkab rakendama Euroopa sotsiaalsete õiguste sammast ning äh, vaesuse vastu võitlema juba lapsepõlvest alates, tema esitab raamistiku selleks, et igal töölisel meie Euroopa Liidus oleks õiglane miinimumpalk. And Helena Dali. Helena Dali on eestvedaja, kes aitab meil klaaslagedest läbi murda Need tõkked hoiavad inimesi tagasi sellest pärast, kes nad on, mida nad usuvad või keda nad armastavad. Need tõkked peavad meie teelt kaduma. inimesed hoolivad nende õigustest, väärtustest ja vabadustest ning õigusriigi põhimõte on baas, mille osas kompromisse ei tehta. me peame tagama, et seda austatakse ning toetatakse igal pool ja iga riiki kohetakse võrdselt. me peame keskenduma dialoogile ja ennetusele, aga mitte kunagi ei tohi me kõhelda, et võtta kõiki vajalikke meetmeid. meil on vaja kogemust ja pühendumust. ja Vera Jurova ning Didier Reinders ongi just õiged inimesed selleks ülesandeks. inimesed inimestele läheb korda see õhk, mida nad hingavad, see vesi, mida nad joovad, see toit, mida nad söövad ning see loodus, mida nad hindavad. ja meil on väga hea meel, et Virginius Sinkevitšus juhib Euroopa võitlust meie elurikkuse ja ookeanide säilitamiseks ning samal ajal lubab, et meie rannikualad ning ka äh, kalanduskogukond äh, saab äh, õitseda. ning meil on ka Janusz Wojtšakovski, kes tagab, et meie talumehed saavad uute tingimustega kohanduda. kahene siire, kliima ja digitaliseerimine, see toob kõikide jaoks muutusi kaasa, aga ärgem kahelgem selles, et põllumajandustootmine on väärtustatud osa meie kultuurist ja meie tulevikust. meil on vaja kestlikku äh, põllult äh, taldrikule strateegiat, äh, see tähendab seda, et noored farmerid peavad saama ligipääsu kapitalile ning meile sisse veetavad toidutooted kolmandatest riikidest peavad vastama Euroopa Liidu keskkonnastandarditele. ja inimesed tahavad ise oma tulevikus kaasa rääkida. Euroopa valimiste äh, osalus oli kõige kõrgem äh, veerand sajandi jooksul, aga demokraatlik osalus ei lõppe mitte valimiste päeval. me peame mobiliseerima kõike parema energia kõikidest Euroopa Liidu osadest, meie institutsioonidest, kõikidest elualadest, et äh, osaleda Euroopa tulevikukonverentsil see peaks olema kaasav kõikide institutsioonide ja kodanike jaoks ning Euroopa Parlament peab siin mängima juhtrolli. komisjoni poole pealt Dubro-, Dubravka Suitša, kes on kogenud äh, selle koja liige, töötab teiega tihedalt koos, et see oleks edulugu. austatud äh, liikmed, me kõik teame, et üks meie pereliige läheb Euroopa Liidust ära. enamik sellest kojast äh, tundub olevat õnnelik, et väga, väga pisike killuke eh, sellest kojast enam nii kõvasti plaksutada ei saa. Any... ja ma ei ole teinud saladust faktist, et eh, mina alati olen selle poolt, et tuleks Euroopa Liidu jääda me austame seda otsust, mille Briti rahvas tegi. me töötame tihedalt koos selleks, et leida vastuseid ühtsetele väljakutsetele, eriti just julgeoleku küsimustes, aga üks asi peab olema väga selge. mida iganes ei too tulevik, side ja sõprus meie rahvaste vahel on lõhestamatu daamid ja härrad, eh, parlamendisaadikud, kolmekümne aasta pärast uued saadikud vaatavad tagasi meie tegudele, nagu mina oma tänase kõne alguses. ja mida nad ütlevad? see sõltub sellest, mida teeme meie koos. kui me oma tööd hästi teeme, siis aastal kaks tuhat viiskümmend on Euroopa esimene süsinikuneutraalne kontinent maailmas. Euroopa on digitaalmaailmas tugev, Euroopa majandus suudab kõige paremini tagada tasakaalu turuvajaduste ning sotsiaalküsimuste vahel. ta ole, tal on juhi rollis ja lahendab suuri väljakutseid kogu maailmas. see tee saab olema raske ülesanne ei ole kerge, aga koos on meil võimalik seda saavutada. saagem inspiratsiooni kolmekümne aasta tagusest optimismist ja tahtest, mille tagajärel langes raud eesriie ja miljonid eurooplased peavad seda teed käima, sellepärast et tegemist on õige asjaga on neid, kes investeerivad end selleks, et kogukonda tugevdada, kes oma aega pühendavad äh, vanurite eest hoolitsemiseks. on neid, kes tulevad tänavatele. on ka neid, kes muudavad oma eluviisi selleks, et kliimat kaitsta. meil on inimesi, kes tahavad asju muuta. ka meie parlamendina, nõukoguna ja komisjonina. ka meie peame muutma asju. ja sellest lähtudes panin ka kogu oma meeskonna kokku ning sellest lähtudes ka siin täna teie ees palun ma teilt teiepoolselt usaldust. alustagem tööga selleks, et kolmekümne aasta pärast saaksime me veel ütelda, elagu Euroopa, elagu Euroopa!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 president von der Leyenile ja ka mina tahaksin siinkohal tervitada kolleegiumit ja kõiki voliniku kandidaate, kes on kohal. nüüd debatt, kõigepealt äh, fraktsioonide esimehed ja Manfred Weber esimesena. Clear priorities, well balanced, forward looking, that was a selged äh, tasakaalud äh, ja tulevikuvaade, suur aitäh selle kõne eest, Ursula von der Leyen. viimane aeg on äh, meil parlamendina kontrollida, kas äh, volinikukandidaadid äh, olid valmis oma tööks, mõned lükkasime tagasi, kõik ei olnud valmis, aga nüüd on uus volinike kolleegium meie ees ning oleme andmas sellele rohelist tuld. rahvapartei nõudis alati õiglast ja läbipaistvat menetlust selles küsimuses. Ursula viimased nädalad ja kuud olid väga suureks väljakutseks teie jaoks, aga olite väga edukas, töötasite väga äh, tõhusalt ning äh, kannate meile ette tänast volinike äh, kolleegiumit Euroopa meeskonda. täna loodetavasti täieliku koja toetusega saame me uuele volinike kolleegiumile anda ka tugeva demokraatliku legitiimsuse. üks võtme saavutusi teie meeskonna jaoks on olnud äh, soolise tasakaalu parandamine. meil on rohkem naisvolinikke, kui varem on olnud kunagi ning mina, olles äh, Rahvapartei eest vastutav äh, poliitik, võiks öelda et, et viiskümmend protsenti naisi on Rahvapartei poolt vähemalt. nii et meie oma viiekümne protsendi tasakaalu saavutasime, teised aga peavad selle eest veel hoolt kandma. meie oleme Rahvaparteina väga äh, Äh, uhked selle üle, et meil on äh, ka naispresident esimene, me ei räägi siin suuri sõnu mitte, vaid äh, me toome ikkagi karika koju, kui räägime siin soolisest võrdõiguslikkusest. meil on Johannes Hahn, Phil Hogan, Valdis Dombrovskis ja Maria Gabriel, kes on väga kogenud, siis Stella Kriakidis, Margretis Šinas ja Oliver Verheili, äh, veel uued kolleegid ja kaks kolleegi, kes on aastaid olnud Euroopa Parlamendis, äh, Andina Valean ning Dubrovka Suitsa. nii et äh, Rahvapartei meeskonnast on väga hea kooslus ja nende panusele võite loota. head kolleegid Rahvapartei fraktsioon, minu fraktsioon sai nelikümmend miljonit häält eelmistel valimistel ja nüüd on meil vastutus ära teha seda, mida meie äh, valijad meilt ootavad. suurema parteina Euroopas, Euroopa Parlamendis äh, tahame meie nüüd midagi ära teha. kaks tuhat kakskümmend neli oleme me rakendanud äh, nutika ja ambitsioonika kliimapoliitika, mis rajaneb innovatsioonil. ilma et farmereid äh, kuidagi äh, kõrvale jätmata ja tööstust ka. kaks tuhat kakskümmend neli on Euroopa Liidul äh, kava vähi vastu, kaks tuhat kakskümmend neli aastaks on viis miljonit uut töökohta loodud ja ei tohi kindlasti ajude äravool jätkuda ida ja lääne vahel. kaks tuhat kakskümmend neli oleme me kokku leppinud äh, lisakaubanduskokkuleppeid, äh, kui äh, Trump rajab müüre, meie peame ehitama sildu ja kaks tuhat kakskümmend neli on ka aasta, kus on Euroopa FBI töös tegeleda, tegelemaks organiseeritud kuritegevusega ja maffiaga kaks tuhat kakskümmend neli aastaks on meil samuti defineeritud äh, Euroopa lõplikud äh, piirid, Türgi on tugev partner, aga Türgi ei saa saada Euroopa Liidu liikmesriigiks ja kaks tuhat kakskümmend neli aastal on meil ka rajatud tugev Euroopa piirivalve ja rannikuvalve äh, tuhandete ametnikega, kes Äh, aitavad otsustada riikidel, kes tulevad Euroopasse ja mitte inimkaubitsejatel ja sellepärast me tahame asju ära teha, sellepärast Euroopa Rahvapartei hääletab täna volinike kolleegiumi poolt, hakkame oma lubadusi nüüd ellu viima. ambitsioonikad projektid on tähtsad, kahtlust polegi selles, aga järgnevatel aastatel on veelgi rohkemad kaalul me kardame, et meie ühiskonnad langunevad koos, ühtne Euroopa tunne on suure surve all, sellepärast et lõhe inimeste vahel, keda globaliseerimine ähvardab, kes tunnevad seda, ja teisalt need, kes uusi võimalusi naudivad. Euroopa äh, unikaalsus on siin kaalul, ühtekuulumise tunnet on väga vaja äh,, identiteeti on vaja me kõik teame, kuidas oma riiklikku identiteeti selgitada, meie ajalugu, meie saavutusi ja kultuuri, aga meie eurooplastena, kas meie oskame ka kirjeldada seda, milline on meie Euroopa eluviis? isegi kõige vaesemad Euroopa riigid öö, omavad tervishoiusüsteemi, mis solidaarsusbaasil rajaneb. USA-s arutatakse endiselt Obamacare oma Äh, surmanuhtlus on igal pool keelatud äh, Euroopas, üleilmselt ei ole see nii. demokraatia, õigusriigi põhimõtted, naiste ja meeste võrdne kohtlemine ning kolmkümmend aastat pärast Berliini äh, müüri langemist ka vabadus, usuvabadus, pressivabadus, sõnavabadus. Hiina kultuur on väga huvitav, aga ma ei tahaks sellises kultuuris elada. ameeriklased on Euroopa äh, Äh, lähedasemaks partneriks, aga Ameerika eluviisi ei tahaks ma rakendada, mina eelistan Euroopa eluviisi. see aitab kaitsta, tagada ja toetada äh, meie eluviisi. mina, mulle meeldib olla eurooplane ja järgmised viis aastat otsustavad, kas Euroopa jätab oma hinge ja südame alles või see surutakse kõrvale äh, brutaalsemas maailmas rahvapartei on valmis töötama, töötama koos kõikide demokraatlike fraktsioonidega siin kojas äh, parema Euroopa nimel. meie Rahvaparteina oleme Kaspari, äh, Adenaueri ja Schumanniga äh, tõestanud, et me võitleme alati ühendatud Euroopa eest, inimesed loodavad meie peale ja hakkame nüüd tegutsema. suur aitäh, lugupeetud esimees Weber, president, esimees Katsia Perez, palun. suur aitäh, lugupeetud president, proua Van der Leyen me hääletasime teie poolt, see oli usaldushääletus, te ei olnud küll meie kandidaat, aga me tegime seda sellepärast, et meile meeldis teie tööprogramm. Te võtsite üle ka neid prioriteete, mis on meie jaoks esmatähtsad. Te tahate ökoloogilist üleminekut, see on väga oluliseks osaks teie programmist, võtsite endale kohustuse seda teha ka õiglaselt, nii et keegi ei jääks kõrvale. väga hea, alustagem tööd siis võimalikult kiiresti. meie aga tahame ka tagada et ei valmista meile pettumust kuulamiste käigus otsustasime me panna rõhku just sotsiaalsel majanduslikul keskkonna kestlikkusele. Teie tahate, et kõik käiks läbi konkreetsete meetmete, mis aitaks meie kodanike elu parandada ja see ongi põhjuseks, miks me siin oleme, miks meid valiti siia. selleks ja ka selleks, et tagada, et iga volinik oleks pädev. see on ka põhjuseks minu fraktsioon käitus äärmiselt vastutustundlikult ja nõudlikult volinike kuulamistel, kes teie kolleegiumi moodustavad. me ei tohi siin lasta võimalusel raisku minna sest me peame mõtlema noortele, kes meelt avaldavad, kes tahavad tulevikku. me peame mõtlema naistele. meil on vaja komisjoni, mis oleks võrdõiguslik, esimene, tegemist on kõige võrdõiguslikuma komisjoniga üldse praegu. me tahame tagada sugudevahelist võrdõiguslikkust, see ei puuduta mitte ainult seda, kui palju naisi peab komisjonis tööl olema, vaid see puudutab ka läbiviidavat poliitikat. tuleb teha lõpp äh, machovägivallale ja meil on vaja sellesuunalisi direktiive como tampoco podemos fallar a tantos ciudadanos y ciudadanas que ven con me ei tohi lasta võimalusele raisku minna, eh, pidades silmas ka meie kodanikke, kes leiavad, kes näevad, et nende kodukülad jäävad tühjaks, kellel ei ole võimalusi. meil on vaja rohkem ressursse selleks, et tagada ökoloogiline üleminek mis oleks õiglane ka sotsiaalsetest aspektidest vaadates, nii et keegi ei jääks kõrvalvaatajaks meil on viis aastat näitamaks, et jah, poliitika võib olla lahenduseks, jah, Euroopa on lahenduseks maailmas, eh, kus on üha rohkem muutusi. me ei tohi kuulda võtta hirmu eh, jutte, me ei tohi kuulda võtta neid, kes räägivad, et tuleb renatsionaliseerida kõik. ei, me peame koos edasi liikuma, selleks on meil vaja tugevat, julget komisjoni, komisjoni, mis looks uue dünaamika eh, ja heidaks kõrvale vanad poliitikad. meil on vaja uut viisi poliitikat läbi viia praeguses olukorras, mis muutub üha keerukamaks. peame tagama kestlikkuse oma sotsiaalsüsteemides, ka selle, et meie poliitikad oleksid sidusad ja peame rõhku panema eriti just kestlikule arengule ning agendale kaks tuhat kolmkümmend. Teie omalt poolt lubasite, et kõik volinikud isiklikult ja kogu kolleegium äh, pingutavad kestliku arengu nimel. ja Euroopa poolaasta raames on see ka võimalik, me oleme sellega väga rahul, samuti olete uuele rohelisele kokkuleppele rõhku pannud ning oleme sellele väga õnnelikud. Franz Timmermans on väga palju tööd ära teinud siin, kliimamuutused ei jää ju ootama. aga see roheline agenda roheline tegevuskava kindlasti on roheline, kuid peab olema ka punane sotsiaalsetes küsimustes. Euroopa Liit peab oma sotsiaalse hinge üles leidma, ta peab pöö-, inimestele tähelepanu pöörama, peab võitlema äh, tõrjutuse vastu, seda läbi erinevate meetmete. eelmise ametiaja jooksul rääkisime me palju sotsiaalsambast, seda tuleb nüüd edasi arendada ja tuleb tagada, et sotsiaalne sambas realiseeruks. tuleb samuti leida vajalikud rahalised vahendid. võite uskuda, kindlasti paneme rõhku sellele järgneva viie aasta jooksul. seejärel tuleb rõhku panna samuti solidaarsusele ja õiglusele. sellest me peame lähtuma oma välispoliitikas. siinkohal pean silmas äh, ka seda, et Joseph Borrell meie meelest on just ideaalne inimene sellele ametikohale selleks, et meie väärtusi edendada, mitmepoolsus, rahu, eriti sellisel äh, ajal nagu praegu, kui on palju konflikte, me peame samuti käsitlema rändeküsimusi, kaubandusküsimusi, aga peame seda kõike tegema sidusalt. meil on vaja eelarvet, et seda te-, seda teha me ei saa rohkem ära teha vähemate vahenditega, seega selle projekti jaoks on vaja rohkem vahendeid. meie fraktsioon saab järgmise mitmes finantsraamistiku osas eriti karm olema. nüüd, mis puudutab võitlust suurema demokraatia nimel, me tahame äh, transnatsionaalseid nimekirju äh, ning tippkandidaadisüsteemi. Euroopa Liit liitu ehitame me üles iga päev, nagu ka Spaak ütles. teaduslikud äh, teadlased teevad katseid äh, niikaua, kuni lõpuks neil õnnestub saavutada, mida tahavad ja seda peame ka meie tegema, me peame proovima nii kaua, kui suudame luua demokraatlikuma, õiglasema Euroopa ja sellel meie projekt põhinebki meie kodanikud peavad äh, saama usaldada meie institutsioone, meie ideed peavad olema selged, me peame olema väljakutsete kõrgusel. see on põhjuseks, miks täna avaldame teile toetust, aga see toetuse hääl sõltub ka teie tegudest ning sellest, mis te ette võtate, sest liiga palju on mängus. suur aitäh, Tšolos, palun lugupeetud äh, president, äh, lugupeetud kolleegid. komisjon on väga pika äh, analüüsi tulemus, aga see analüüs peab muutma komisjoni veelgi tugevamaks. nüüd peab komisjon oma lubadusi täitma, mida tutvustas meile ka president van der Leyen, Leyen siin. ma nõuan komisjonilt kolme asja, esmalt visiooni, teiseks kirge ja kolmandaks ambitsiooni see on ainus viis, kuidas on võimalik ette valmistada Euroopat uutele väljakutsetele maailmas ja kuidas eh, tekitada entusiasmi kodanike seas. jah, just entusiasmi, sellepärast et seda on vaja, et meie projekt edukalt ellu viia. meil on vaja tõsiseid sisulisi muudatusi. meil fraktsioonis on neli peamist prioriteeti. esiteks, meil on ambitsiooniks teha Euroopast kahe tuhande viiekümnendaks aastaks esimene süsinikuneutraalne kontinent, aga selleks on vaja ka vastavat majandussüsteemi, see on võimalik tänu põllumaja, põllumeestele, ettevõtjatele ning teadlastele, seega investeerige äh, üleminekusse ning kliimapanka, meil on vaja eelarvet, mis oleks ka nende ülesannete kõrgusel, teiseks. digi äh, küsimused digilahendused on juba muutnud meie ühiskondi, see pakub suuri võimalusi kodanikele, majandusele, kuid sellel on ka omad ohud. see, neid arenguid äh, arvestades tuleb meil luua juhtivettevõtteid ning toetada VKE-sid äh, ning tagada neile juurdepääs rahastamisele. selleks on vaja äh, samuti finants, vabandust, reeglite raamistikuga kunstlik tehisintellekti osas, ma olen kindel, et Margrethe Verstappen ning Thierry Breton kindlasti on selle ülesande kõrgusel. kolmandaks, Euroopa viie aasta pärast, kas ta on endiselt võrdsel positsioonil nagu Ameerika Ühendriikide Hiinaga, kas Euroopat võetakse endiselt kuulda Aafrikas? me peame samuti näitama seda, et me suudame varjupaiga poliitikat äh, ellu viia, mis vastaks meie väärtustele ning üles ehitada selline äh, kaubanduspoliitika, mis endas kätkeks samuti eh, eh, kestlikkusele eh, suunatud eesmärke. selleks, et seda soovutada, peame me ühendama eurooplased jälle Euroopaga, me, on vaja sellist Euroopa demokraatiat, mis ei piirduks ainult valimistega iga viie aasta tagant, vaid kus kõik oleksid osalised ning see on just nimelt see ülesanne, mis asub Euroopa tulevikukonverentsil, mille eestvedajaks on minu fraktsioon. aeg on kätte jõudnud, et institutsionaalsed takistused kõrvaldada, mis takistavad Euroopal toimumast. liiga vähe, liiga hilja, sellest tuleb lahti